with the meeting. Läheme koosolekuga edasi. tervitan teid siin tööhõivealasel arutelul, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfond Plussi ja me alustame, andes sõna raportöörile, kelleks on äh, proua Lõpus-Ando, nii et sõna on teil Muchas gracias, presidenta. Y en principio también querría suur tänu. alustuseks tervitan kolleege ja muidugi proua esimeest. pärast eh, puhkust, mis ma loodan, oli tore. nüüd saame puhanuna jätkata oma tööd, et oleks võimalik see aruanne vastu võtta enne meie eh, ametiaja lõppu kokkuvõttes ütlen, et olen Euroopa Komisjoni ettepanekuga nõus, nii nagu ütlesin juba enne suve, eriti selles osas, mis puudutab ettepanekut äh, ühendada erinevad fondid, et tekitada sünergiaid, tagada suurem paindlikkus ja rohkem sidemeid riigipõhiste soovitustega. jaa nagu ma enne suvepuhkust ütlesin, see aruanne, mille ma esitan, hõlmab olulisemaid punkte ja olen lisanud mõningaid äh, muudatusettepanekuid, et seda täiendada, järgides sama äh, loogikat, äh, millel põhineb ka praegune tekst. eesmärgiks on mõningate muudatus, muudatustega seda teksti lihtsalt laiendada loodetavasti võimaldab see tekst parandada eh, olukorda tööturul. kõige olulisem täna pärastlõunal on mulle kuulata ära kõik seisukohad, kõik mureküsimused, mis kolleegidel on südamel eh, meie seisavad sotsiaalvaldkonnas suured väljakutsed ja Euroopa Liit peab leidma vastuseid. eelkõige selles osas, mis puudutab noori, noori, kes, kellel ei ole ei tööd ega kes ei õpi. Euroopa Sotsiaalfond on põhiline tööriist, mida Euroopa Liit saab kasutada hõive ja sotsiaalse kaasamise valdkonnas. ESF Plussi ettepanekuga tugevdatakse sotsiaalset dimensiooni. ma arvan, et see on meile väga hea uudis, kui me soovime, et oleks võimalik meie eesmärke saavutada. seetõttu, nagu ma äsja ütlesin, on väga oluline ühendada erinevad fondid ESF Plussi raames, kuna uus lahendus oleks paindlikum, lihtsam, see soodustaks eh, toetuse kättesaadavust toetuse saajatele tahtsin rääkida ka noortest. Euroopa tulevik on noored. kuid noorte töötus on keskmisest kaks korda kõr-, kõrgem. see, et noored ei osale tööturul, on väga suureks probleemiks sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohast see seab küsimärgi alla ka heaoluriigi mudeli jätkumise võimalikkuse. kõige kõrgem noorte töötus on sellistes riikides, mis puutuvad kõige tõsisemalt kokku eh, majandusprobleemidega. seetõttu teeksin ettepaneku suurendada kümme kuni viisteist protsenti ressursse eh, noorte tööhõive valdkonnas et tagada parem järjepidevus äh, meie eesmärkidega. veel üks oluline punkt, võitlus vaesuse ja sotsiaalse väljaarvatuse vastu. mulle tundub positiivne, et Euroopa Komisjon äh, soovib kakskümmend viis protsenti eesmärkide ressurssidest sellele pühendada, kuid mulle tundub, et sellest ei piisa ma tean, et äh, vahendid on piiratud, kuid need kakskümmend viis, nende kahekümne viie protsendiga või neid oleks vaja täiendada kahe protsendi võrra, mille eesmärk oleks äh, lahendada toidupuuduse ja esmatarbekaupade puudusega seotud probleeme. kõigis riikides äh, on inimesi, kes kannatavad vaesuse all, ükskõik eh, mis eh, on riigi keskmine elatustase. riikide poliitika võib ju ka riigiti olla väga erinev, kuid mulle tundub väga oluline eh, kaasata senisest rohkem mittetulundusühinguid, näiteks selliseid, kes töötavad roomadega ja kaasata programmidesse ka reaalselt vaesuses elavaid inimesi, kuna nemad eh, on ju kõige paremini teadlikud eh, enda ja enda sarnaste isikute olukorrast. Eh, samuti on oluline edendada mittediskrimineerimist, võrdseid võimalusi, eriti selles osas, mis puudutab ligipääsu tööturule ja seal püsimist. ja lõpetuseks, kui soovime vähendada Äh, lõhesid piirkondade vahel, siis on väga oluline võtmesõna äh, jätkusuutlik areng ja siin tuleb töötada kolmes äh, suunas, maapiirkondades, piirkondades, kus on tõsised kliima- või geograafilised probleemid, raskused, ja samuti on olulisel kohal vanadusega seotud tõsised mured. kui nendega ei tegeleta, siis on väga raske saavutada eesmärke, mille oleme e-, endale seadnud. nii palju minu poolt, äh, need on need ettepanekud, mille esitan esimeses äh, teksti eelnõus ja nagu ütlesin, kavatsen seda täiendada mõningate muudatusettepanekutega äh, selle aja jooksul, millal on võimalik eh, muudatusettepanekuid esitada. loodan, et on võimalik selle tööga võimalikult ruttu ühele poole saada, aitäh! tänan väga selle sissejuhatuse eest, nüüd kuulame variraportööre, kõigepealt eh, härra Vandemine Fai Itaaliast, eh, sotsiaaldemokraadid, palun tänan Veronika Fontaniera. ütlen kohe, et äh, paljud meie kolleegi käsitletud teemad on sellised, millega võin nõus olla, tehtud on väga head tööd. meie komisjonil on põrgulikult tihe ajakava sest eh, ees ootavad Euroopa Parlamendi valimised. me peame selle toimikuga edasi minema, kuid samuti kõigi teiste asjadega, mis puutuvad ühtekuuluvuspoliitikasse, töö, mis ees seisab, on tohutu ja ka tehniline, samuti poliitiliselt väga tundlik. ma ei kahtle sugugi, et eh, koos raportööriga saavutame väga tugeva positsiooni, mis on ühtlasi ambitsioonikas, pidades silmas läbirääkimisi nõukoguga. E, piirdun siin mõningate kõige olulisemate punktidega meie jaoks. kõigepealt e, tundub mulle, et see uus e, sotsiaalfond peaks olema äärmiselt tõhus ja, ja, ja jõudma nendeni, kellel on seda kõige rohkem vaja. siin saab kasutada varasemat programmeerimiskogemust et vahendid oleksid läbimõeldud, tõhusid ja kui vaja, siis ka radikaalsed. Äh, programmid ja halduseeskirjad äh, peavad olema lihtsamad, et suurendada olemasolevate vahendite vastuvõtuvõimet Alfond pluss peab kohanduma kohalike vajadustega ja looma sünergiaid olemasolevate programmide raames samuti kergendama bürokraatia kohustust äh, organisatsioonidele, haldusasutustele ja kõigile, kes fondidega seotud. nii et on vaja tõhustada partnerluse mõistet, äh, mis on juba määruse eelnõus sees, samas suunas, äh, nagu rõhutab raportöör. vaja on tugevdada või toetada ka programmi territoriaalset dimensiooni, kaasata sotsiaalpartnereid süsteemi arhitektuuri ja erinevate programmide ülesehitusse. komisjon teeb ettepaneku sünkroneerida ESF pluss eh, Euroopa poolaasta eh, programmiga. ma arvan, et see on hea lähenemine ja tundub üsna loogiline, arvestades eesmärke, milleks on konvergents, eh, sotsiaalsed töötingimused ja nii edasi. kuid siin peab olema väga selge ühes asjas, see instrument peab jääma piirkondade teenistusse ja vastama inimeste reaalsetele vajadustele. sotsiaalfond ei peaks kujunema järjekordseks järelevalveinstrumendiks, mis on väga range, nagu mõned varasemad, mis ei ole ka lisaks piisavalt läbipaistvad. see, meil on vaja, et Euroopa poolaasta oleks samuti, et selle sotsiaalne dimensioon oleks ka senisest rõhutatum selleks tuleb kaasata sotsiaalvaldkond Euroopa poolaastaprogrammi ja samuti teistesse eh, programmidesse. see on mulle kõige olulisem. sotsiaalfond pluss võtab üle noorte tööhõive algatuse, mis on noorte tööhõive tagatise finantsosa. ja tõsi on see, et selle haldusega on tõsiseid probleeme, siin tuleb olukorda parandada. et oleks võimalik seda noorte tööhõive tagatist, noorte tööhõive algatust edaspidi tugevdada. eriti kui vaatame, et Euroopa Liidu töö peab olema suunatud eh, noorte tööhõivele, noorte töötuse vastu võitlemisele ja muudele aspektidele, mis ei hõlma üksnes tööhõivet. siin on sotsiaalaspektid, eh, eluaseme küsimused ja nii edasi. teen eh, ettepanekuid selles suunas ja loodan, et raportöör ja ka teised kolleegid saavad mind toetada. sellega lõpetan ja tänan veel kord raportööri. aitäh, nüüd annan sõna proua Ulrike Trebesiusele, kes eh, esindab ECR-i, palun. suur aitäh, austatud esinaine, suur aitäh äh, ka raportöörile ja teie ettepanek, nagu te ka ise ütlesite, on esmajoones suunatud komisjoni dokumendile. tegemist on raportiga, mis äh, näeb ette ametite ja komisjonide ümberkorraldamise, siis see on vägagi sobiv lähenemine minu arvates ja ECR-i arvates on see väga mõistlik lähenemine. komisjonil peaks olema vabadus mm, tõhusamalt tööd organiseerida ning mm, kõik peaks mm, muutuma kodanike ja majanduse jaoks tõhusamaks ja läbipaistvamaks. aga keerulisemaks muutuvad toimuvad asjad siis, kui rääkida rahast Hmm. tuleks äh, vaadata ka seda, kas komisjoni pädevusi laiendatakse raha ümberjagamisel. komisjon tahab paindlikkust äh, siin näha. komisjon tahab järgida Euroopa Liidu vajadusi. vabandust, härra Juncker on öelnud ka, et Mm, tulevikus saab raha olema vähem mm, ka mm, eriti just rikkamate riikide jaoks, näiteks Saksamaa jaoks ja minu jaoks on tegemist häirekellaga. mina ei saa olla nõus sellega, et rikkamates riikides kavatsetakse tulevikus vähem investeerida, ka neil on investeeringuid vaja, me ei saa ainult Lõuna-Euroopa riikidele eh, keskenduda Mm, mitmetes riikides ei ole piisavalt riiklikke struktuure, mis abi võimaldaks ära kasutada äh, ja äh, sageli äh, seda raha ka ei jagata välja, sellepärast et tegemist on kriisiriikidega ja mm, seetõttu ei ole ka olu-, ei ole ka mõistlik Saksamaa või Austria programme vähendada. raportöör rõhutab ka, et Mm, neid äh, fonde puudutavaid sätteid muuta ei tohiks. me tahaksime öelda ka seda, et vahendeid tuleks jagada seal, kus äh, vahendite kasutamine on ka tõhus ja äh, toob endaga kasu kaasa minu jaoks on problemaatiline ka see, et kui me räägime ähm, rahadest, et neid pead-, kasuta-, tahetakse tulevikus kasutada rohkemal määral ka kolmandate riikide kodanike integreerimiseks, ähm, me peame rääkima siin ka migratsiooni ja integratsiooni teemadest, tegelikult selles valdkonnas on meil juba konkreetne instrument olemas ja kui Euroopa Liit tahab rohkem raha sellesse valdkonda suunata, siis tuleks seda teha täiskogu täiskogu hääletuse abil vastavate instrumentide kaudu. liikmesriigid peaksid ise otsustama, kui palju eh, sisserändajaid nad vastu võtavad ning kui palju raha nad integratsiooniks eh, on valmis kulutama. Eh, ja liikmesriigid peaksid ise need kulutused kindlaks määrama, me teame, kuivõrd piiratud on liikmesriikide vahendid selles vallas ja mm, ma arvan, et me ei peaks ESF Plussi kontekstis siin mingeid uusi äh, valdkondi avama äh,. igal juhul ootan ma põnevusega viljakat koostööd raportööriga, aitäh! Thank you very much! suur tänu! nüüd läheb sõna härra Selimovitšile, kes esindab Aldet. aitäh, proua esinaine! alustuseks ütleksin, et toetame väga komisjoni eh, varasema sotsiaalfondi eh, puuduste lahendamisel selle kaudu, et eh, need viiakse siis ühe egiidi alla ja tegeldakse noorte tööhõivega, millega teatud liikmesriikides on tõsiseid raskusi. olulised on viited demograafilistele muutustele ja mulle meeldib eriti see, et nimetatakse vajadust tegeleda sisserändajate kaasamisega, me teame, et mõningates riik, mõningad riigid on teinud äh, rohkem kui teised viimase sisserändekriisi aegu. et neil oleks võimalus fondist äh, vahendeid taotleda. on ka mõningaid asju, mis tuleb siiski veel esile tõsta, kõigepealt äh, kõige kaugemaid piirkondi ei saa aidata üksnes sotsiaalfondid, oluline mida nad vajavad, on infrastruktuurid. et ma ei eelda, et ESF pluss seda osa saaks ar-, asendada. teiseks toetan väga raportis kirja pandud ja ka siin öeldud seoses vajadusega kohandada fond uuele finantsilisele tegelikkusele, mis tekib pärast Brexitit. kolmandaks, MTÜ-de suurem kaasamine, see on kindlasti vajalik nendega tuleb konsulteerida, kuna just neid mõjutab see kõige rohkem ja nad on, toetan ka seda, et eh, riigid, kus näts on kõige kõrgem, nagu ütles raportöör, eh, peaksid eh, saama kasutada rohkem vahendeid ESF-i raames, et tegeleda noorte tööhõive küsimustega, raportöör nimetas siin viiteist protsenti, ma arvan, et seda on võimalik isegi edasi arutada ja võib-olla tõsta. on vaja täiendavaid kaasamismeetmeid, kuna üksnes toiduabi andmine ei anna pikaajalist toetust. muidugi on seda vaja aeg-ajalt teha, aga kui me ei täienda seda teiste meetmetega, siis on tegemist üksnes lühiajalise lahendusega fondi paindlikkus tuleb tagada, see peab saama kiiresti reageerida muutustele, muutuvatele prioriteetidele, nägime seda viimase eh, kriisi ajal. halduskoorem peab jääma minimaalseks, et toetuse saajad eh, saaksid fondivahendeid kasutada ilma eh, liigsete haldusprobleemideta, mida on võimalik vältida olen kuulnud äh, juhtumitest, kus äh, haldustöö võttis nii kaua aega, et lõpuks raha ei saadudki. ja sellisel juhul ei ole asjal ju rohkem mõtet. samuti on väga oluline meeles pidada Euroopa poolaastat, äh, riigipõhiseid vajadusi, kuid tuleb meeles pidada ka seda, et oluline on saavutada tulemusi ja see peaks olema prioriteediks. ja viimaks, eh, noorte tööhõive algatus eh, on minule jätkuvalt mure küsimuseks, kuna kohati ei ole see andnud loodetud tulemusi, teisal on need tulemused olnud väga head. et ma arvan, et väga hea on see ühendada ESF Plussi raames, kuid vähemalt peaksime nõudma hindamist, mis annaks vastuse küsimusele, miks mõned riik, mõnedes riikides on see hästi kulgenud ja mõnes mitte. esitame muudatusettepanekuid vastavalt nendele märkustele ja ma soovin tänada veel kord raportööri, aitäh! aitäh, nüüd annan sõna proua Simmele ja, ja suur aitäh, ka mina tahaksin raportööri selle raporti ja vaba äh, muudatusettepanekute eest äh, tänada äh,. Teie äh, peamine suund äh, on selline, mida me põhimõtteliselt saame toetada. Äh, eesmärgiks on võitlus vaesuse vastu, see on väga hea, ma toetan ka äh, Mm, seda, mis puudutab kahtekümmet viite protsenti sotsiaalse kaasamise valdkonnas ja äh, lisaks tuleks äh, rahalisi vahendeid erandada ekstreemse vaesuse kaotamiseks ning lisaks tuleks partnerluspõhimõtte kallal tööd teha ja ka käitumiskoodeks partnerlusvallas on oluline. me teeme nendel teemadel teie ja variraportööridega meelsasti koostööd, aga ma tahaksin lisaks öelda veel seda, millised saavad olema meie muudatusettepanekud kõigepealt mis puudutab ESF-i artiklit neli, tahame meie seal rõhutada seda, et tegemist eh, peab olema mm, juurdepääsuga kvaliteetsele eh, tööhõivele. Eh, me tahame lisaks hoida ära või vältida ebakindlaid töösuhteid, me ei taha neid tõukefondidega mm, soodustada meie arvates on väga oluline ka see, et liikmesriigid oleksid kohustatud äh, kinni pidama soopõhisest eelarvestamisest äh, ja sellega seonduvatest äh, piirmääradest. lisaks on räägitud F plussist ja sotsiaalsest kaasatusest. Teie olete välja pakkunud kolmkümmend protsenti miinimumi. see võib isegi olla veidi rohkem EF pluss sotsiaalse kaasatuse vallas. Äh, see on ka hea ja mis puudutab nüüd materiaalse puuduse vastast võitlust, siis äh, siin me tahaksime ka suurendada neid määrasid vähemalt nelja protsendini, võib-olla isegi viie protsendini SEFi äh, vahenditest ma tahaksin öelda ka seda, et ääretult oluline on kaheksakümne viie protsendiline kaasfinantseerimise määr, et see jääks kehtima, seda ei tohiks vähendada. Mm, need on sageli ainukesed programmid, eh, millega on tõesti midagi võimalik ette võtta materiaalse puuduse leevendamiseks Äh, ja äh, olen nõus ka äh, nende kolleegidega, kes siin on öelnud, et on oluline rääkida sellest, et selliste vahendite eraldamise puhul on oluline mm, tagada toetus, me räägime mm, toiduained, mm, abist, aga lisaks sellele on meil vaja pikaajalisi ja strateegilisi toetusi ja kaasatust tagada Mm, nüüd äh, ESF pluss, äh, ma, ma arvan, et väga oluline on tagada see, et sotsiaalpartnerid äh, oleksid kaasatud, kodanikuühiskond samamoodi. Mm, seda me peame ka tulevikus toetama veel üks märkus indikaatorite küsimuses, eriti just väljundindikaatorite vallas, me peame algusest peale nendest neid tähele panema ja äh, mis puudutab äh, andmete kogumist teatud üksuste koha pealt, siis see peaks olema vabatahtlik Va-, äh, valmidus andmeid edastada peab olema olemas. me peame tähelepanu pöörama ka sellele, et ESF pluss ja nendealased arutelud äh, leiavad aset tõukefondide alaste aruteludega. meil on siin artikkel kümme, äh, siin räägitakse äh, ESF Plussi vahendite üleviimisest ühte teise projekti, Invest projekti seal tegeletakse sotsiaalse ühtekuuluvusega, aga ma arvan, et me peame selgelt välja ütlema, et me ei taha, et Euroopa Sotsiaalfond Plussist sinna neid vahendeid äh, tõstetaks. ja tahaksin äh, veel öelda ka seda ja seda me oleme tegelikult korduvalt ka öelnud, et me oleme äh, makromajandusliku tingimuslikkuse vastu. ma tahaksin ka öelda, et kui rääkida ESF Plussi sidumisest Euroopa majandusjuhtimise poolaastaga, eh, siis eh, ilmselgelt leiab aset tsentraliseerumine ja detsentraliseerimine ja me peaksime mõtlema selle peale, kuidas eh, me reageerime sellele, et liikmesriikides oleks võimalik arvesse võtta piirkondlikke eripärasid äh, me peame mõtlema selle peale, kuidas kohaliku tasandi ametiasutusi, regionaalseid ametiasutusi toetada, kuidas nad saaksid paremini reageerida vastavalt oma vajadustele. oluline on eh, mitte keskenduda ainult riiklikule tasandile ja nii-öelda keskmisele ainult. ja meie äh, omalt poolt äh, kindlasti tuleme välja ka nende teemaliste muudatusettepanekutega ja ootame pikisilmi tõhusat ja kiiret koostööd, aitäh! Thank you, then I'll give aitäh! nüüd annan sõna proua Raankule, kes esindab Rohelisi. Um, aitäh! kolleegid ja raportöör on juba maininud paljusid asju, seetõttu üritan teha lühidalt, alustuseks ütlen, et äh, ootused meie suhtes on väga kõrged, sest äh, analüüsid näitavad, et Euroopa Liidus on tõsiseid probleeme kasvava sotsiaalse ebavõrdsusega, selline kujutlus on laialt levinud ja ESF on üks äh, vahendeid, kuidas selle vastu võidelda. ja see avaldab meile survet, me peame näitama häid tulemusi, esimene asi, mida tahtsin rõhutada, Ehm, puudutab seost sotsiaalsambaga ja ma arvan, et kui alustada sotsiaalõigust, et sellest, et igal eh, Euroopa kodanikul on need õigused, see on, peab olema tema, osa tema tegelikkusest ja see, seda me tahame tänu Euroopa Sotsiaalfondile saavutada. teatud määral on sotsiaalõiguste sammas olnud pettumuseks Ehm, seetõttu on veelgi olulisem, et me kasutaksime Euroopa Sotsiaalfondi selleks, et see saavutaks reaalseid tulemusi. ja, ja seega ütlen, et selles ettepanekus peaks olema väga selge seos äh, sotsiaalõiguste samba ja investeerimise eesmärkidega, eesmärkide vahel. teiseks äh, tahtsin öelda, mida on kolleegid ka maininud, äh, see on partnerluse põhimõte jah, MTÜ-d ja kodanikuühiskond on toetuse saajad, kuid ma läheksin siit edasi, tegelikult on ju nemad kogu selle sotsiaalfondi kandjad. ilma nendeta ei oleks seda, mida me oleme teinud ja mida me edaspidigi teeme, see ei oleks võimalik. ainult siis, kui me kaasame nende hääled, arvamused kogu protsessi planeerimisse, rakendamisse ja hindamisse, ainult siis on võimalik teatavaks teha et eh, just nemad on selle sotsiaalfondi aluseks ja nii on võimalik saavutada ka kõige paremaid eh, tulemusi kõigile osalistele. ja viimane punkt, eh, ka seda on juba mainitud, see on kõige vaesemate sotsiaalse kaasamise küsimus, meil on olnud palju väga edukaid projekte viimasel perioodil FIA fondiga, kui me tahame Äh, teha sellest neljast protsendist Euroopa Liidu eesmärgi, siis mulle on küsimuseks, miks me ei peaks seda tegema liikmesriikidele ka kohustuslikuks ja seetõttu väidaksin, et me peaksime püüdlema miinimumi poole, milleks on neli protsenti kõige suuremat puudust kannatavate isikute abistamiseks. see ei peaks kindlasti puudutama ainult toitu, vaid Eh, ka täiendavaid konsulteerimisi, nõuandeid, eh, mida nende programmide raames on võimalik eh, anda, aga ma arvan, et meil peaks olema piisavalt raha sellele kulutada, sest see on väga oluline töö. ja lõpetuseks ja selleks, et tänada raportööri seoses täht-, tuleku tähtajaga, ütlen, et olen nõus, et me peame kiirustama, kuid samas on väga oluline ja see puudutab meid kõiki, ka neid kolleege, kes ei ole variraportöörid, väga oluline on saada arvamused kõigi inimeste käest, kes on Euroopa Sotsiaalfondiga äh, varem töötanud. kui me tegeleme järgmise toetusperioodiga, seetõttu ma tahan rõhutada, et tuleb püüda tegutseda kiiresti, kuid siiski samas kuulata ära erinevad organisatsioonid, kuna liikmesriikides, piirkondades on olukord erinev, ainult siis on võimalik saavutada eh, häid tulemusi ja see on praegu väga tähtis. Muchas gracias. La señora presidenta ha tenido que marcharse y... aitäh! esinaine pidi kahjuks lahkuma, mm, seetõttu võtan mina tema rolli üle, mis on pisut ebamugav, olles ise raportöör amtierende Vorsitzende, liebe Veronika. ja suur aitäh äh, sulle, kallis Veronika, ma arvan, et meil on väga hea alus äh, selle raporti näol, sest et sa, sina tegid selle raporti, äh, sinu raportid on alati ju väga ambitsioonikad, aga see raport siin on selline, kus on ka suur konsensus taga. ja ja teine märkus. mina olin väga rõõmus, kui Güten-, Günter äh, Oettinger ähm, oma ähm, avaldusega välja tuli, me peame teatud äh, raskuspunktid realiseerima, nende hulka kuulub ka Erasmus pluss, äh, tegemist on ähm, programmiga, mis on väga palju endale ette võtnud ja ka väga palju saavutanud äh, ja äh, seetõttu on äh, väga hea alus üle-euroopaliseks lisandväärtuseks. kui rääkida Erasmus plussist, siis ta ütles ka, et me tahame, et see veel suuremaks muutub, et ta kasvaks ja mm, tu-, aga selleks on vaja rohkem raha ja seetõttu on vaja kas seda, et liikmesriigid rohkem maksaksid või tuleb seda programmi vähendada. mina pooldan esimest äh, varianti. Äh, liikmesriigid peavad mõistma, kui oluline see on. Äh, ja me peame seda mõtteviisi muutma, mis praegu valitseb, aga selleks on vaja valimised esmalt võita ja nüüd noorte tagatis on äh, olnud alguses selline projekt, millega liikmesriigid mm, millega liik-, mida, kus liikmesriigid kaasatud ei olnud, alguses see ei toiminud väga hästi, aga nüüd toimib see kenasti. Äh, ja seda seetõttu, et avaldatud on survet ja see on väga õige olnud. Äh, ja Erasmus plussi puhul tuleb äh, hoolitseda selle eest, et seda tõesti saaks ellu äh, rakendada, kasutada, me tahame, et selle abil oleks võimalik tõesti ka inimesi aidata, eriti just noori aidata, kes peavad äh, meeletuid pingutusi tegema selleks, et tööd leida ja meie ei saa sellega leppida, me tahame, et raha tõesti ka kasutatakse ja see on nüüd aset leidmas seetõttu, et on avaldatud survet Äh, ja ma nägin seal ka eelmist volinikku äh, ja ma usun, et meie äh, komisjoni toetuse ta sai ja see on talle endiselt ka veel üks märkus Veronikale, sa ütlesid ka seda, et mm, me peame keskenduma erinevatele suundadele, majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne mm, ma arvan, et me ei saa leppida sellega, et me ainult mõned äh, riigid välja valime, ei ka rikkamates riikides on äh, piirkondi, kus äh, on palju vaesust ja nii edasi. ei ole võimalik ühte regiooni või piirkonda teisele vastandada ja see on väga oluline teema sotsiaalpartnerid tuleb loomulikult ka kaasata, see on ilmselge. ja nüüd äh, riigipõhine töö, jah, loomulikult, aga kolleeg Zimmer, äh, me peame ka kohalikul tasandil kaasa lööma, seda on väga keeruline tegelikult öelda. Äh, loomulikult me tahame ühelt poolt lihtsustatud protsessi, me tahame selgete teemadega riigipõhiselt asjale läheneda ja ma arvan, et see on hea lähenemine ja ma usun, et tegemist on äh, siinkohal väga hea alusega edasiseks tööks äh, koostöös ka variraportööridega. me saame seda kõike kenasti kasutada ja ma usun, et me jõuame lõpuks üksmeelele. Äh, meie tööhõivekomisjonis oleme selle poolest teada-tuntud. Veronika, soovin sulle palju edu! aitäh! Mm, kas komisjon võib-olla sooviks midagi lisada? Thank you um,, chair and uh... aitäh, esinaine, aitäh raportöörile. tegemist on väga konstruktiivse dokumendiga, see on väga hea lähtepunkt. olen tänulik ka neile, kes sõna võtsid, austatud parlamendiliikmetele eh, erinevate täiendavate märkustega ja ootame huviga eelseisvat arutelu, et selle teemaga edasi minna ja teie tähelepanekutega edasi liikuda. Eh, keskenduksin kolmele-neljale tehnilisemale tähelepanekule mis aruandest tulenevad, aruanne mm, käsitleb ennekõike kahte põhiprioriteeti, täiendada eh, investeeringuid noorte valdkonda ja samuti eh, sotsiaalsesse kaasamisse. komisjon on nõus sellega, et tegemist on tõsiste väljakutsetega Euroopa ees. Eh, mõningad selgitused seoses eh, seletuskirjaga, eriti seoses viitega, eh, eh, mis puudutab rahastamist noorte tööhõive meetmete val-, vallas, et see eelfinantseerimine, seda käsitleb üldmäärus ja seda rakendatakse horisontaalselt erinevatele fondidele struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidele. selle kolmekümneprotsendilise eelfinantseerimise eh, nõusolekuga, seda tuleb käsitleda ühekordsena, võttes arvesse eh, asjaolu, eh, erakordseid majanduslikke asjaolusid praegusel hetkel. Veel üks asi, millele tähelepanu pöörata või pisut selgitada, puudutab muudatusettepanekut number viisteist, kus äh, paneme tähele, et äh, raport teeb ettepaneku kasvatada kahe protsendi võrra investeeringut sotsiaalse kaasamise valdkonda. kaks protsenti Eh, mis on seotud eh, meetmetega, mis puudutavad eriti tõsises vaesusriskis elavaid eh, isikuid, komisjoni seisukoht on see, et me näeme oma ettepanekut paindlikumana liikmesriikide suhtes, rõhutada, et tegem-, et meil on kaht liiki äh, liikmesriike, kaht tüüpi liikmesriike, üks, äh, kus tegeldakse siis põhilise materja-, sellise alusabiga ja teiselt poolt sellised riigid, kus tegeldakse kaasamismeetmetega ja just need kuuluksid selle kahe protsendi kohaldamisalasse. see tundub olevat kooskõlas ka mõningate sõnavõttudega mis äh, on olnud aluseks meie viljakale arutelule. veel üks punkt äh, tehnilisest äh, seisukohast on muudatusettepanek seitseteist, milles aruanne teeb ettepaneku siis erieesmärgi üksteist, mida reguleeriks teine peatükk, see eesmärk üksteist seab eesmärgiks äh, meetmed, äh, mis on suunatud vaesusele. meie soovisime, et eeskirjad ei oleks äh, väga karmid ja selleks, et see võimalik oleks, tahtsime, et oleks selline erieesmärk, mida, mida reguleeritakse kolmanda peatükiga kui nüüd sooviks on, seda reguleeriks teine peatükk, siis toob see kaasa rangemate eeskirjade kohaldamise tegevustele ja meetmetele, kui, mida meie sooviksime jätta nii lihtsaks kui võimalik. ja nüüd väga lühidalt veel kolmest punktist lihtsustamine, partnerlus ja Euroopa poolaasta, mis puudutab lihtsustamist, see ettepanekus äh, on äh, võetud suund äh, lihtsustamise poole selles osas, mis puudutab haldamist, kontrolli, aruandlust, näitajaid ja nii edasi. nii et need kaks määrust, neid tuleb lugeda ühismõjus. partnerlus on kahtlemata Euroopa Sotsiaalfondi keskmes puudutab kõiki fonde ja nende ühist haldamist. Need eeskirjad peavad andma võimalikult palju ruumi partnerluseks, seda nii ühissätest kui ka ESF Plussi ettepaneku raames sealhulgas äh, siis sotsiaalpartneritele, kes on mitte ainult toetuse saajad, nagu siin öelda, vaid, äh, vaid projektide rakendamise kõige olulisemad äh, osalised. ja edasi ühendamine Euroopa poolaastaga näitab, kui oluline on sotsiaalne fookus, kordan, et see oli komisjoni algne soov ja kavatsus, ja seda kahest aspektist, ühest küljest määruse enda arhitektuur, mis peegeldab selgelt erieesmärke äh, sotsiaalõiguste samba rakendamiseks, aga kui me räägime äh, vastavusse viimisest poolaastaga, siis ka see peegeldab äh, sotsiaalset aspekti äh, nagu on väljendatud äh, sotsiaalõiguste sambas. sellega ma lõpetan ja tänan veel kord komisjoni poolt äh, teid selle suurepärase lähtealuse ja väga hea aruande eest, aitäh! Muchas gracias a la comisión, no sé si algún tänan väga! komisjoni esitaja, esindajad, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna võtta, kui ei, siis lõpetame arutelu lõpetaksin äh, raportöörina, öeldes, et äh, võtan kõik äh, kõlanud kommentaarid arvesse, üritan vastata kõigile küsimustele, teie panus on olnud väga huvitav. ja ootan huviga muudatusettepanekuid, sest ma arvan, et me saame koos teha väga head tööd. nii et tänan teid, tänan kõiki, Teie ettepanekud on kõik teretulnud, sellega saame lõpetada ja minna järgmise punkti juurde. Al... nii, ja sellega oleme me jõudnud äh, järgmise teema juurde aga enne seda ütlen veel, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies september. ma tean, et see on õige pea, kuid äh, kahjuks ei ole meil siin sõnaõigust. Äh, kaheksateistkümnendal oktoobril vaatame muudatusettepanekud läbi ning tööhõivekomisjonis hääletame kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal novembril seda raportit. ma loodan, et me jõuame õigeaegselt kompromissideni ning eh, saame ka õigeaegselt eh, täiskogule selleks, et see raport ka vastu võtta. nii, nüüd on selle teemaga tõesti kõik ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Sotsiaalfond pluss teemaline seminar. kõigepealt eh, suur aitäh kõikidele kõnelejatele. väga hea meel on eh, siin eh, näha Eleonori, kellele ma annan ka alustuseks sõna. Good afternoon uh,, madam chair, honorable members, ladies and gentlemen. sõna saab Lars Leander, suur aitäh suur aitäh, see saal siin ja see komisjon toob mulle meelde väga kauneid mälestusi, aga täna räägin ma ESF-ist, vanast ja uuest äh, seadusandlusest. ja mul on tegelikult päris hea mälu ja tahaksin kõigepealt äh, meelde tuletada mõningaid eelmise tsükli elemente äh, ning võrrelda eelmist ja praegust tsüklit. siinkohal alustangi oma ettekandega. selle kümne minuti jooksul, mis minu kasutada on, tahaksin natukene rääkida Euroopa Sotsiaalfondi arengust, millest nüüd on saamas ESF pluss. tahaksin rääkida ka vastuvõtusuutlikkusest analüütilises võtmes. räägin ka kvaliteedist, kvantiteedist ja riikide tüpoloogiast. räägin ka erinevatest lahendustest. aga alustan äh, sellega, et äh, tuletan teile meelde aasta kaks tuhat kümme teatud ettepanekuid, kus eelnev volinik alustas MFF-i alaste aruteludega ning äh, Äh, kui te suudate neid ähm, asju siin nüüd ekraanil lugeda, siis te näete, et see, millest me siin räägime, on olnud olemas juba mõnda aega. Euroopa Liidu finantsinstrumendid on ähm, pidevas arengus olnud äh, ja äh, tsükkel tsükli järel oleme me püüdnud nende toimimist parandada, viia sinna sisse innovaatilisi elemente Mm, erinevaid äh, regulatsioone, tingimusi selleks, et äh, nad ähm, oleksid mõjusamad. Äh, tegemist on evolutsiooni ja mitte revolutsiooniga, seda tuleb siinkohal ka öelda ma tahaksin selle kinnituseks võrrelda eelneva Barroso komisjoni tulemusi Junckeri komisjoni tulemustega viies kategoorias, tegelikult kuues isegi Äh, nimelt, äh, kuidas on defineeritud ESF-i äh, maht, kuidas tagatakse poliitikate ühtsus, kuidas sotsiaalne kaasatus on siia põimitud, mis on toimunud noortega, kuidas seda kõike on korraldatud, ähm, kas raha on toodud teistest fondidest ka ESF-i ning tahaksin vaadata ka seda, mida on võimalik lihtsustamise vallas ära teha. eelmises tsüklis Äh, on sisse toodud uus element äh, selleks, et defineerida ESF-i suurus Euroopa Liidu tasandil. Äh, varasemalt fond, mis oli osa ühtekuuluvuspoliitikast, oli üldiselt autonoomsem ja see oli väga problemaatiline küsimus, oli palju tüli selles osas, mis puudutas äh, seda muutust. toona taheti panna paika protsendimäär ühtekuuluvuspoliitikast, aga nüüdseks on see muutunud absoluutarvuks, mis on üle saja miljardi euro seitsmeaastase perioodi vältel ma arvan, et siin on tegelikult keeruline äh, selgitada seda, kuidas see summa nii-öelda välja on töötatud, aga sõnum on selge Äh, seda tuleb määratleda sellepärast, et Euroopa Liidu tasandil on sellised poliitikad äh, vastu äh, võetud. mis puudutab poliitikate ühtsust Euroopa kaks tuhat kakskümmend tsüklis, mm, mis pidi ellu rakenduma Euroopa majandusjuhtimise poolaasta raames ja nüüd on selleks siis sotsiaalõiguste mm, samma. siin on räägitud selle olulisusest juba mm, ja äh, see tähendab seda, et liikmesriikide poliitiline suund äh, peaks saama äh, tuge. sotsiaalne kaasatus, paljud kolleegid rääkisid sellest, praegune kakskümmend protsenti peaks muutuma kahekümne viieks protsendiks kogu ESF-ist mina tahaksin äh, ajaloolistel põhjustel välja tuua selle, et ei peaks eeldama, et see kakskümmend protsenti on nüüd paika pandud ja seda võib iseenesestmõistetavana võtta. kui äh, aastal kaks tuhat üksteist sellega välja tuldi siis äh, väga paljud inimesed äh, ütlesid mulle, et see on äh, kõik väga keeruline, nõukogu lihtsalt hävitab selle ja väga paljud liikmesriigid, sidusrühmad ka lihtsalt hävitavad selle miinimumosa või protsendi. kuid läbirääkimiste lõpu lõpuks ka jäi see kakskümmend protsenti püsima, probleeme küll oli, aga tollane komisjoni president härra Barroso kõhkles ka äh, teatud hetkel, kas me peaksime selle olulise poliitika mm, säilitama või mitte ja äh, mina veensin Barrosot, et ta siiski äh, nõuaks seda miinimummäära kakskümmend protsenti sotsiaalse kaasatuse mm, tagamiseks aga see on igati õigustatud, äh, et seda nüüd tõstetaks nüüd noorsood puudutav küsimus, äh, nüüd äh, noorte tööhõive algatus, siin on ring fencing osakaal kümme protsenti. mina tahaksin siin välja tuua selle, et siin tabelis me võrdleme olemasoleva periood, perioodi reaalsust tulevase perioodi ettepanekutega ja mitte reaalsusega. mis aastal kaks tuhat üksteist komisjoni poolt välja pakuti, läbirääkimiste alguses, eh, siis noorte tööhõive algatuse vallas ei pakutud mitte midagi välja. miks? me arvasime, et eh, see fond Mm, peaks saama raha sotsiaalfondi alt, aga läbirääkimiste lõpul äh, tegelikult äh, tuldi välja siis selle uue algatusega mm, selleks, et äh, see valdkond oleks rohkem nähtav, suurema tähelepanu all ning et oleks võimalik ka selle poliitika ellurakendamist jälgida. tol ajal nõukogus juba lepiti see noorte tagatise mõte ka kokku ja äh, äh, seda ähm, kohustuslikku määra on oluline säilitada ka tulevikus. mis puudutab äh, järgmist valdkonda, siis see on väga innovatiivne valdkond ja seal on ruumi innovatsiooniks veelgi aga samas me peame olema ettevaatlikud. eelmise tsükli ettevaatlikud sammud tõid endaga kaasa mikrorahastamise ning äh, võimaldasid ähm, ka seda, et kohalikud omavalitsused said sotsiaalpoliitika valdkonnas edasi samm, edasiminekuid teha Äh, need on väga väikesed, kuid innovatiivsed sammud, äh, mida astuti ja samas äh, ollakse valmis rohkemaks sotsiaalse mõjuga rahastuseks ja ma kuulsin seda eelneva arutelu jooksul, et inimesed on mures innovatsiooni pärast. aga selle fondi fookus peab paigas olema ja ja see on väga oluline. mis puudutab äh, lihtsustamist, siis äh, lihtsustamispüüdlusi on tehtud äh, palju, kaalutud on ühekordsete maksude sisseviimist ja nii edasi ja nüüd mm, tahetakse ESF väiksemate fondidega kokku viia ja see on hetkel kõige olulisemaks sammuks lihtsustamise suunal alati on võimalus veelgi kaugemale minna ja see peaks aitama ka eh, liikmesriikide poliitikaid eh, vastavusse viia ja see peaks võimaldama instrumentidel ka praktilisemaks muutuda sageli me hindame liikmesriikide äh, edukust äh, ja instrumentide edukust vastuvõtusuutlikkuse abil. ja mina tahaksin sellele keskenduda, aga äh, tahaksin seda teha eeldusega, et see on ainult üks oluline teema paljude hulgas. ja neid teisi teemasid tuleb ka kindlasti käsitleda. vastuvõtusuutlikkus on nii-öelda sisendparameeter ja see puudutab ka vigade esinemismäära. Mm, e, Euroopa Sotsiaalfond panustab majanduskasvu, see on väga oluline, mida tuleb silmas pidada, ja ESF ja ESF pluss, selle puhul tuleb vaadata, et kas ta to toob kasu sotsiaalse ühtekuuluvuse vallas või mitte. E, ja e, siin ühel pool on siis sisend näitajad, teisel pool väljunäitajad ning all on äh, kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed aspektid. kõik äh, need neli aspekti on hinnangu äh, andmisel väga olulised. Neid kõiki nelja tuleb analüüsida. sotsiaalpoliitika kujundajate jaoks on oluline tagada sotsiaalne ühtekuuluvus aga kui me tahame, et fondid mm, aitaksid sellele kaasa, siis äh, fondide raha vastuvõtusuutlikkus peab olema tagatud äh, kui äh, raha kasutamise määr on madal või ebaühtlane, siis see tähendab seda, et ähm, soovitud muudatused ei saa ellu rakenduda. ja see võib olla tingitud erinevatest põhjustest, majanduslikest põhjustest, poliitilistest põhjustest ja ka halduslikest põhjustest Äh, näiteks äh, võib esineda haldussüsteemi nõrkust, äh, mis tingib siis toetuste madala kasutamismäära. siin on üks tabel ja ärge laske end sellel hirmutada, sest siin on ära toodud kokkuvõte eelmise tsükli kohta, mm, mm, mis võrdleb erinevaid liikmesriike Äh, mõnede äh, riikide puhul äh, on vastuvõtusuutlikkus olnud viimase seitsme aasta jooksul üle üheksakümne protsendi ja teised riigid jälle ei ole suutnud pea kuutekümmetki saavutada. ehk siis on ka väga keerulisi problemaatilisi kategooriaid ja see tuleb nende arvude põhjal ka välja, mida te nägite ja äh, mina arvan, et me peaksime arvesse võtma erinevaid kategooriaid. riikidel ähm, on tugevad või nõrgad haldussuutlikku, on tugev nõrk haldussuutlikkus äh, ja poliitik-, ka mm, poliitilises valdkonnas on ka mm, tugevaid ja nõrku riike ja sellest kõigest sõltub, kas riik suudab äh, toetusi ära kasutada või mitte. Austria on väga edukas selles valdkonnas olnud üle, äh, üle üheksakümne protsendi on äh, toetused ära kasutatud seal riigis neil on väga hea haldussuutlikkus ja nii edasi, Hispaania äh, seal on poliitikad väga head, kuid eh, siseriiklikud süsteemid on liiga keerulised, mitte Euroopa tasandi süsteemid, vaid Hispaania enda haldussüsteem on liiga eh, keeruline ja seetõttu on eh, toetuse vastuvõtusuutlikkus ka väiksem. Ühendkuningriik mm, väga tugev haldussuutlikkus, aga mm, Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika äh, Äh, ka ei ähm, mm, olda nõus suurel määral ja seetõttu on äh, sealsed vastuvõtumäära äh, või vastuvõtusuutlikkus ka madal ja Rumeenia on riik, kus nii poliitiline pool kui haldussuutlikkus on mõlemad madalal tasemel Äh, ja see peegeldub ka riigi olukorras, näiteks romide olukorras, äh, nende olukorras tööturul või, või mm, laste kontekstis, kes koolis käivad, siis äh, see seletab Rumeenia olukorda. kui nüüd vaadata, kuidas olukorda parandada, siis me ei pea mitte keskenduma ainult Euroopa Liidu tasandi lihtsustamisele. me võime rääkida ka teiste instrumentide nõrgast vastuvõtusuutlikkusest või selle puudumisest, EGF näiteks, selle puhul ei ole fondil oma eelarvet ja see on nõrkus, see tähendab, et toetuse jagamise protsess on oluliselt pikem, kui see peaks olema lisaks sellele mõned liikmesriigid, nagu näiteks Ühendkuningriik, on olnud EGF fondile põhimõtteliselt vastu ja nad ei ole seda kunagi kasutanud, isegi kui selleks oleks olnud võimalus ja äh, Põhja-Inglismaa inimeste nägemus äh, äh, Euroopa Liidust oleks võinud olla hoopis teistsugune, kui neid vahendeid oleks kasutatud noorte tööhõive algatus äh, oli algatus, äh, kus oli väga palju äh, rahade kasutamise probleeme alguses ja komisjon vägagi mõistlikult pakkus välja muudatusi ähm, eelfinantseerimise valdkonnas, mis võimaldab vahendeid kiiremini ära kasutada ja seda ei tohiks ära unustada ehm, ka siis, kui ehm, noorte tööhõive algatus integreeritakse ESF-i või ESF plussi. nüüd äh, mikrorahastus, jah, siin on olukord olnud keeruline. Äh, EIF-iga e on komisjon äh, teinud koostööd ja ehm, teatud jäikus EF-is e põhjustas ka Äh, protsessi aeglust. ma hakkan nüüd oma äh, sõnavõtuga lõpule jõudma, tahan lihtsalt öelda, et äh, siin on välja pakutud kaks stereotüüpset lahendust ja need võivad olla heaks lähtepunktiks, nimelt lihtsustamine ja paindlikkus, kuid Ehm, nad ei anna täielikku lahendust probleemile. lihtsustamine on väga ahvatlev lahendus, sest et see tähendab seda, et väikesed kliendid ja toetuse saajad saavad parema juurdepääsu toetustele. paindlikkus on ka võrratu, sellepärast et see äh, võimaldab asju ajas muuta ja nii edasi, kuid lihtsustamine väga sageli tuleb just riiklikult tasandil ning Euroopa Liidu tasandi muudatused ei pruugi eh, probleeme lahendada. paindlikkuse puhul on küsimus aga selles, et kui seda on liiga palju, siis see võib eh, ka probleeme tekitada kui liigselt lihtsustada, siis see tähendab seda, et äh, võetakse laissez-faire äh, suhtumine äh, ja võib tekkida rohkem vigu ning kui ähm, valitakse liigne paindlikkus, siis see võib tähendada seda, et poliitikad ei ole enam omavahel enam vastavuses. ma usun, et väga oluline on teha tööd selle nimel, et kohaliku tasandi ähm, osapooli võimestada. oluline on kohalikul tasandil julgustada osapooli äh, Euroopa Liiduga kontakteeruma otse, näiteks äh, Äh, sisserändajate integratsioon, siin ei ole ühtset lahendust, mis sobiks kõigile, linnad sageli teavad, äh, mida mm, tuleks teha äh, migrantide kogukonna integreerumiseks ja võib-olla nemad peaksid otse siis kontakti otsima, nüüd sotsiaalpartnerid, sageli sotsiaalpartnerite mm, suutlikkuse suurendamine Äh, ei toimi väga hästi, see ei ole vastuvõetav ja sotsiaalpartnerid võib-olla peaksid saama toetust taotleda otseselt Euroopa Liidult. seda võimalust tuleks edendada. mis puudutab EGF-i, ma mainisin juba Ühendkuningriiki, aga ka minu koduriik Ungari äh, ei kasutanud EGF-i vahendeid. ma usun, et äh, kohalikul tasandil, regionaalsel tasandil NUTS kaks piirkonnad teaksid paremini äh, Mm, kus äh, on sellised otsesed taotlused õigustatud ja kus mitte. ja äh, selliseid otsetaotlusi tuleks julgustada. Need on võimalused, kuidas olukorda lahendada. ja selleks ei ole vaja revolutsiooni, äh, selleks oleks vaja olemasolevate instrumentide nii-öelda peenhäälestamist, et seda kõike tagada. ja nüüd viis järeldust mis sellest kõigest tulenevad, väga oluline on äh, silmas pidada fondide eesmärki, äh, räägime me siis Euroopa Liidu eelarvest üldisena või konkreetsetest programmidest, me peame investeerima haldussuutlikkusse, aga äh, siin peavad olema ka teatud piirangud sest mitte alati ei peitu probleem haldussuutlikkuses. omandi mm, tunde roll on ka väga oluline kohaliku tasandi kaasamisega äh, ja võimestamisega äh, saaksime me tulla välja kolmanda ähm, teega, mis on ähm, toetatud äh, juhtimine ja see on ka üks võimalus edasiliikumiseks, aitäh. suur aitäh. Ähm, härra Andur ma usun, et äh, tegemist oli väga põhjaliku ja huvitava ettekandega ja nüüd saab sõna proua Samek, äh, kes esindab äh, Sotsiaalvaldkonna Teadusuuringute Instituuti ning kes räägib toetuse saajate ootustest praeguses rahastusperioodis. jah, suur aitäh, et te mind siia kutsusite mida meie tegime? me keskendusime äh, dokumendile, mille me valmistasime ette sellele komisjonile siin ja seda enne, kui äh, oli välja tuldud äh, uute ettepanekutega Euroopa Sotsiaalfond Plussi koha pealt ja meie keskendusime sellele, kuidas mm, Äh, regulatiivmuudatused mõjutasid ESF-i toetuse saajate äh, projektide ellurakendamist. Äh, me keskendusime haldussuutlikkusele ja lihtsustamisele. me vaatasime läbi olemasolevad peamised dokumendid, aga käisime ka kohapeal, viisime läbi intervjuusid ja ja kohtusime umbes üheksakümne osapoolega, kes on kasu saanud ESF-ist, ehm, toetusaajatega, ekspertidega kohtusime. millised on need peamised teemad, mis eh, siis välja tulid, eh, mis on seotud nende muudatustega? Mm, praeguses eh, programmiperioodis võrreldes eelnevaga, millised on need kõige olulisemad toetuse saajate jaoks? kõigepealt äh, see, et ESF on rohkem pühendunud äh, kaasava majanduskasvu edendamisele. see on väga oluline, äh, sest et keskendutakse sotsiaalsele kaasatusele, siin on räägitud kahekümneprotsendisest äh, miinimummäärast, mis on ette nähtud just sellele meetmele. see tähendab seda, et uued toetuse saajad said abi, uued tegevused said toetust ja see oli erinev eelnevast ESF-i meetmest, me ei räägi mitte ainult koolitustest äh, või sotsiaalhoolekandeteenustest, äh, vaid äh, integreeritumatest meetmetest, mida kasutada lisaks äh, tulid välja ka uued äh, osalejad, uued sihtrühmad, mitte ainult töötud, äh, vaid ka inimesed, kes on väga raskes majanduslikus olukorras, romid, sisserändajad, kodutud inimesed ja nii edasi ja nagu ma ütlesin ka, siis äh, uued toetussaajad äh, kerkisid esile, mitte ainult traditsioonilised toetussaajad, kes on äh, pikka aega Sotsiaalfondist toetust saanud, aga ei, lisaks sellele kohalikud omavalitsused ja nii edasi. Nendel on väga oluline roll oma kogukondades mängida ja seda on oluline meeles pidada, sellepärast et äh, see mõjutab äh, toetuse saajate nägemust sellest, äh, millised on olnud muudatused ja milliseid küsimusi peaks arvesse võtma järgmise programmiperioodi jooksul. kõige olulisemateks muudatusteks on olnud see, on olnud see, et süsteemi on lihtsustatud aga kui me räägime ESF-ist, siis äh, see muutus tegelikult väga suur ei olnud, äh, sest et eelmine programmiperiood äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist oli selline, kus ESF nägi juba teatud lihtsustatud väljamaksesüsteemi. ja käesoleval perioodil laiendati seda kõike teistele fondidele ja SF-i määrusega oli võimalik komisjonile anda ka pädevus äh, võtta vastu äh, uusi lihtsustatud kuluvõimalusi delegeeritud õigusaktide abil. ja ESF-i toetuse saajad leidsid, et see on väga oluline, äh, ka ametiasutused arvasid, et see on oluline, sellepärast et see tagas parema õiguskindluse mm-hmm, nende võimaluste puhul, mida oli võimalik kasutada. see tähendas ka Äh, seda, et äh, vigade määr oli väiksem ning äh, halduskoormus ja halduskulud olid väiksemad nii toetussaajatele kui ka organisatsioonidele. suutlikkuse suurendamine oli ka oluline, taheti, et selgitatakse, milline suutlikkuse suurendamise meede on kasutusel selleks, et parandada operatiiv- või programme ja muid meetmeid ja taheti keskenduda partnerlusele, mis on väga oluline, eriti just sotsiaalse kaasatuse meetmete valdkonnas. Need on siis peamised teemad, mis olid toetuse saajatele olulised ja mida meie mm, oma intervjuude käigus teada saime, oli see, äh, mis on välja tulnud ka erinevatest äh, uuringutest ja uurimistest, mis on äh, viimastel aastatel läbi viidud millised on siis peamised probleemsed valdkonnad, eriti just uute ESF toetussaajate jaoks, nagu ma eelnevalt ka ütlesin, on need äh, vabaühendused, äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid äh, ja eriti just väikesed organisatsioonid, mm, kes sageli on need, kellel on kõige innovatiivsemad mõtted, kuidas probleeme kohalikul tasandil lahendada. kuid Äh, kes ei ole harjunud Euroopa Sotsiaalfondi reeglite ja eeskirjadega ja leiavad, et need reeglid ja eeskirjad on liiga keerulised, et neid äh, järgida. kui vaadata nüüd projektitsüklit, siis äh, alguses või algusfaasis on probleeme Äh, juurdepääs rahastusele ja taotluse esitamise protsess. Äh, sellega seoses äh, öeldi, et lihtsalt ei teata, millised on võimalused saada rahastust sotsiaalfondist. lisaks kurdeti abi vähesuse üle kui äh, toetuse saajad äh, tahtsid äh, taotleda toetust, siis väga keeruline on neil teada saada, kelle käest nõu küsida, kes saaks neid aidata ettepanekute ettevalmistamisel või taotluste ettevalmistamisel ja seda sellepärast, et kehtivad erinevad reeglid fondi ja korraldusasutuse vahel ja mõnedel juhtudel näiteks sotsiaalse kaasatuse teel kuulub ähm, kellegi teise pädevuse alla kui äh, näiteks äh, tööhõive ja koolitusvaldkond ja seetõttu on väga keeruline mõista, millised on konkreetsed kehtivad reeglid. lisaks ähm, mm, tähtajad, tähtajad on sageli vaid kaks kuud ja sellest ei piisa, eriti kui tahta tulla välja äh, uute uuenduslike projektidega ja lisaks sellele ei ole võimalik selle aja jooksul ka tõhusaid ja toimivaid partnerlusi mm, käima lükata. lisaks sellele e-platvormid on liiga keerukad, nad peaksid tegelikult aitama taotluse saajat, aga tegelik olukord on sellise, selline, et platvormid on liiga jäigad ja keerukad, sellepärast et äh, Need on välja töötatud äh, haridus, tööhõive mm, ja koolitusvaldkonna jaoks ehk siis Euroopa Sotsiaalfondi peamiste tegevusvaldkondade jaoks ja seetõttu on neid teiste projektide vallas raske kasutada. ja veel üheks probleemiks on pikk ja ähm, läbipaistmatu valikuprotsess, sageli keegi ei tea, kes välja valiti, milline projekt välja valiti ja on väga keeruline mõista ka, milliste valikukriteeriumide põhjal see valik tehti. nüüd projekti äh, rakendamisega seonduvalt äh, pean välja tooma selle, et äh, toetuse saajad ütlevad, et abikõlbulikkuse reeglid on liiga keerukad ja äh, väga palju äh, andmeid peab koguma selleks, et kulutusi tõestada, põhjendada äh, ja see on tingitud Euroopa Liidu tasandi, riigi tasandi ja kohaliku tasandi reeglite kattuvusest äh, ja keerukusest. erinevad tõlgendused abikõlbulikkuse reeglitega seoses on probleemiks, eriti just uute toetuse saajate puhul Neil on ka piiratud haldussuutlikkus ja nad peavad õppima, kuidas selliseid projekte üldse hallata. ja lõpetuseks ähm, äh, aruandluskohustus, äh, see on sageli üleliigne, väga palju on paberimajandust äh, ning auditi ja kontrollimenetlused on sageli kattuvad, need on eri tasanditel ette nähtud ja see tähendab kõik seda, et ebakindlust on väga palju äh, toetuse saajad ei tea, millised kulud on abikõlblikud, millised mitte. Äh, lisaks sellele äh, on probleemiks ka see, et äh, lõppmaksed tulevad väga hilja. ja see tekitab ka probleeme. järgmisel slaidil te näete arve Äh, mis tuleneb äh, meie uuringust äh, ja rohelised jooned näitavad seda, mida toetuse saajad ütlevad. sellega seonduvalt, kas uus määrus on võtnud arvesse sidusrühmade vajadusi või mitte rohelised jooned siis näitavad, et need on arvesse võetud, punased, et ei ole arvesse võetud, nagu te näete, siis erisusi on väga palju, ähm, kontrollida auditite valdkonnas, äh, olukord väga hästi ei toimi praegusel hetkel. Äh, IT-platvormi puhul on ka olukord keeruline ja nüüd kasulikkus, äh, need, nende instrumentide kasulikkus, mis on vastu võetud, äh, selle kohta äh, enamus toetussaajaid ütles, et kõige olulisemad olid delegeeritud õigusaktid lihtsustatud kuluvõimaluse küsimuses. liikmesriigid on pannud paika teatud meetmed selleks, et toetada toetuse saajaid, kuid nendest pahatihti ei piisa niimoodi väidavad vähemalt äh, need äh, toetuse saajad, kellega meie rääkisime. ja äh, toetuse saajad ütlevad ka, et halduskoormus on endiselt suureks probleemiks ka uue programmiperioodi ajal. ka see, kuidas ESF programm äh, hõlmaks ka innovatiivseid programme, mis hõlmavad erinevaid tegevusi ja programme, et vastata uutele sotsiaalsetele väljakutsetele, on probleemiks. ja lisaks toodi välja probleem, mis on seotud oluliste eelarvekärbetega. ja mis puudutab nüüd soovitusi, siis äh, öeldi, et tegelikult on vajadus äh, olukorda parandada nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil ja kohalikul tasandil oluline on panna paika selged ja stabiilsed reeglid, mis väga sageli ei muutu. lisaks sellele on vaja laiendatud lihtsustatud menetlusi, aga siinkohal tuleb olla äh, ka ettevaatlik, võtta arvesse ESF-i tegevuse erinevaid kontekste, eriti kui me räägime sotsiaalsest hõlmatusest, eh, sest et eh, sageli ei ole võimalik projekti edu hinnata ainult osalejate tööhõive määra eh, alusel. ja väga suureks probleemiks on ka suutlikkuse tõstmine. selle jaoks on vajadus olemas nii korraldusasutuse tasandil kui ka toetuse saajate poole pealt, eriti USF Plussi puhul, mis erinevad fondid omavahel kokku toob, on see tähtis see tähendab seda, et meil saab olema, meil saavad olema erinevad traditsioonid, erinev kogemus, mis tuleb kokku tuua. ja kui me räägime vastastikusest õppest äh, ja kogemuse jagamisest, siis see on väga tähtis. oluline on äh, paremini kaasata ka ESF-i äh, osapooled ja mitte ainult sotsiaalpartnerid, vaid ka linnad, kohalikud omavalitsused, vabaühendused ning kodanikutasandi organisatsioonid, kodanikuühiskonna organisatsiooni, sellepärast et nemad saavad aidata äh, lihtsustusmeetmeid ähm, kindlaks määrata, mida oleks vaja selleks, et äh, edukaid äh, projekte toetada, nemad saaksid aidata välja töötada ka suuniseid ja käsiraamatuid, mis oleksid kasulikud selleks, et programm saaks kenasti edasi toimida aitäh! aitäh, proua Samek! ja nüüd annaksin sõna härra Brožaitisele, kes juhatub äh, avaliku poliitika ja avaliku halduse instituuti Vilniuses, väga ilusas linnas. aitäh, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed mul on suur au olla täna siin ja jagada teiega meie viimase uuringu tulemusi, mille palus siis korraldada parlament ja kus me siis hindasime seda, kuidas Euroopa Liidu rahastust on kasutatud laste vaesuse vastaseks võitluseks, üleüldiselt siis Euroopa Liidu raha ja eriti Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ning ka äh, Äh, abifondi vahendeid, mis puudutab siis enim puudust kannatavaid isikuid. kohe alguses tahaksin lühidalt vaadata laste vaesuse kontseptsiooni, kuidas laste vaesust mõõdetakse Euroopa Liidus, kuidas poliitiliselt nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil on sellele raskele probleemile äh, vastatud ja siis tahaksin täpsemalt rääkida sellest, mida ESF on teinud äh, äh, probleemi väljajuurimiseks praegusel programmiperioodil räägiksin kogemustest ja soovitustest, kuidas oleks siis võimalik uusi programme parandada. laste vaesus on äh, mitmemõõteline, mõõtmeline küsimus. tihti mõeldakse, et see puudutab äh, raha, puudumist või teatud materiaalsete väärtuste puudumist, aga on ka teisi äh, küsimusi, mis on väga tähtsad lapse arengu jaoks ja tegelikult viimase perioodi ajal tuli välja just see, et väga tähtis on lähenemine, et lastel peab olema õigus teatud elustandardile, tal peavad olema äh, teatud Äh, asjad nagu haridus ja toit tagatud äh, ja seda on väga selgelt välja öelnud ka ÜRO äh, oma laste õiguste konventsioonis ning seda lähenemist toetab ka Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja ka nõukogu oma viimases seisukohas, nii et tegemist on kompleksse äh, nähtusega, aga väga tähtis on toonitada seda, et uuringud näitavad, et äh, vanemate vaesus toob endaga kaasa ka äh, laste vaesuse, mis on mitmemõõteline ja vaesuses elavad äh, lapsed jäävad suure tõenäosusega ka täiskasvanueas vaeseks, nii et tegemist on sellise nõiaringiga ja tegemist on sellise päranduva ringiga, millest tuleb siis välja murda. siin on näha praegu Euroopa Liidu positsioon statistikas. statistika, mida kasutatakse laste vaesuse mõõtmiseks, ei ole ideaalne sellepärast et mõõdetakse majapidamiste, leibkondade vaesust ja eeldatakse, et kui leibkond on vaene, siis on suur oht, et laps elab ka vaesuses. kui me vaatame siin neid numbreid, siis tuleb välja, et rohkem kui veerand lastest Euroopa Liidus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal elasid vaesusriskis ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. kakskümmend viis miljonit elavad siis ohus ja kaheksa miljonit siis äh, sügavas vaesuses ja me näeme, et olukord erinevates liikmesriikides on väga erinev ja lõhed suured. kui vaadata seda diagrammi siin, siis arvatavasti te siin seda täpselt lugeda ei saa, aga siin on välja toodud erinevad vaesusriski ja sotsiaalse tõrjutuse riskid ja riskinüansid. punased tulbad puudutavadki just äh, materiaalset vaesust ja see toob väga selgelt välja selle, et äh, on riike nagu Rootsi või Luksemburg, kus kõigest äh, või vähem kui üks protsent elab vaesusriskis, aga Rumeenias, äh, Bulgaarias ja Kreekas või Ungaris on neid lapsi veerand, nii et tegemist on tõesti akuutse probleemiga. ja siin on väga palju erinevaid mõõtmeid. tundub, et äh, natukene on vähenenud viimasel kümnel aastal vaesuses elavate laste arv, aga kui vaadata liikmesriike, siis vähemalt kümnes liikmesriigis on vaesuses elavate laste arv tõusnud. nii et kuidas nüüd äh, poliitiliselt vastata sellele probleemile? mis ilmselgelt ei vähene ja teatud liikmesriikides on ikka veel väga sügav probleem. Euroopa Liidu tasandil ollakse nõus sellega, et see nõiering tuleb lõpetada, tuleb leida lahendus ja tuleb tõesti laiapõhjaliselt äh, võidelda nii noorte kui ka täiskasvanute vaesusega ja programmeerimisperioodi alguses pandi siis ka probleemid paika ja komisjon on seda lähenemist toetanud, samamoodi ka nõukogu oma järeldustega. nii et äh, üldiselt ollakse nõus vajadusega tegeleda selle probleemiga, kui aga vaadata riiklikke tegevuskavasid ja ka Euroopa majanduspoolaasta programmi, siis me näeme, et keskendutakse üha rohkem kvali-, eh, keskendutakse küll vaesusele, aga spetsiifiliselt laste vaesusele mitte. nii et riiklikutes reformikavades eh, analüüsitakse küll laste vaesust, aga riikidepõhistes soovitustes Äh, soovitused laste vaesusevastaseks võitluseks äh, on vähenenud põhimõtteliselt äh, seitsmelt soovituselt aastal kaks tuhat neliteist mitte ühegini eelmisel aastal. nii et see keskendumine sellele kokkuleppele, mis sõlmiti liikmesriikide vahel, ei ole olnud piisav ja kui me vaatame, kuidas fondid on üles ehitatud, me uurisime nelja fondi. kui nüüd FEAD-i fond välja jätta, siis äh, rakendumis, rakendamise ja tegurite puhul oli näha, et ei keskenduta väga laste vaesusele. praeguse programmiperioodi puhul tuuakse küll vaesust üldiselt rohkem välja, aga spetsiifiliselt ei keskenduta laste vaesusele. ja just materiaalses vaesuses elavate laste probleemidele. nii et meie keskendusimegi just sellele, et leida nüüd äh, Euroopa Liidu rahadega rahastatud algatusi, millega otseselt võidetakse äh, laste vaesuse vastu. Euroopa Parlamendi tuli see algatus ähm, äh, laste tagatiseks ähm, ja me nägime, et on terve rida valdkondi, kus tõukefondides siis keskendutakse laste vaesusele. enim puudust kannatavate isikute abifondi puhul rohkem, sest seal keskendutakse põhiliselt just toidule, sotsiaalabile Euroopa Sotsiaalfondi puhul on ka terve rida võimalusi aidata, näiteks parandatakse äh, lastehoiuvõimaluste kättesaadavust äh, ja keskendutakse just kõige tähtsamatele valdkondadele, äh, haridusele, eriti just algharidusele on teatud meetmeid, äh, mis on suunatud äh, siis munitsipaaleluasemele ja et munitsipaalelamusid tuleks anda just lastega peredele. nii et siin on, meetmeid on ja need meetmed tulevad paremini välja madalamal tasandil, projekti tasandil. ja kui me vaatame nüüd äh, üleüldist pilti, et kuidas liikmesriigid Euroopa Liidu vahendeid kasutavad laste vaesuse vastases võitluses, siis pilt ei ole väga selge. jah, üle veerandi on sotsiaalfondis just ette nähtud äh, tõrjutusevastaseks võitluseks. näiteks kaheksa miljardit on ette nähtud meetmete jaoks, millega võidelda kooli poolelijätmise vastu aga väga raske on praeguste andmete kohaselt öelda, et kui palju siis täpselt on laste vasta, laste vaesusevastaseks võitluseks läinud. nüüd äh, enim puudust kannatavate isikute abifondi puhul on pilt selgem, on täpsemalt näha äh,, millist abi antakse kolm koma kaheksa miljardit ongi läinud just puudust kannatavatele lastele ja ka Regionaalarengu Fondi puhul on ka meil paremini äh, võimalik andmeid saada, et kuus miljardit on läinud haridusele ja üks koma kaks miljardit on ette nähtud just äh, varasele haridusele, koolieelsele haridusele Äh, eelkooliharidus on üks väga tähtis äh, tegur äh, nõiaringist välja tulemisel. nii et mida me nüüd siin saame üldiselt öelda? enim puudust kannatavate isikute fondi puhul neli miljardit on läinud siis toiduabiks, vähem on läinud siis nüüd näiteks koolitarvete ja sporditarvete jaoks äh, ja veelgi vähem lisanduvatele meetmetele. aga väga selgelt tuleb välja seda, see, et see abi on olnud tõesti tõhus äh, sotsiaalfondi puhul, nagu ma ütlesin, et pilt on vähem selge. liikmesriigid investeerivad äh, aktiivselt äh, vaesusevastasesse võitlusse, üritatakse tagada just koolieelset äh, haridust ja võidelda kooli pooleli jätmise vastu nii et meetmeid on ja kui me siin riikide olukorda uurisime, siis tuli välja, et isegi kui tervikpilt ei ole selge, on siiski konkreetseid programme, eriti kui liikmesriikidel on selged investeerimiskavad, riiklikud strateegiad ja sotsiaalfond ja globaliseerumisega kohanemise fond on siis need fondid, mille vahendeid kasutatakse eesmärkide täitmiseks. siin on näiteks üks algatus Poolast, millega oli võimalik just äh, parandada koolieelse hariduse äh, kättesaadavust äh, maapiirkondades. nii et mõeldes nüüd selle tervikpildi peale, tahaksin teha ka mõningaid järeldusi ja soovitusi mis puudutab uut programmiperioodi, siis vaatasime äh, praeguseid ettepanekuid äh, nii ESF-i kui ka riikidepõhiste soovituste jaoks, siis tõesti on väga palju veel võimalik ära teha laste vaesuse vastases võitluses. ja on terve rida võimalusi, mida tuleks kasutada. näiteks tuleb tõesti hoolitseda selle eest, et liikmesriigid töötaksid välja riiklikud tegevuskavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks ja seal tuleb keskenduda laste vaesusele. ja me teame ka teistest määrustest, et see, mida praegu nimetatakse äh, eeltingimusteks, ex-ante tingimusteks, et see tegelikult ei motiveeri liikmesriike oma ra-, poliitilisi raamistikke parandama ja sellepärast tuleks nüüd tõesti kõigepealt tegeleda riiklike tegevuskavadega, neid parandada nii, et nende kaudu oleks võimalik paremini võidelda laste vaesuse vastu ja nagu öeldud, tegemist on tõesti akuutse probleemiga, seda näitavad ka statistilised andmed. ja liikmesriikides üheks võimaluseks olla tõesti mingi kindla eesmärgi paikapanemine äh, võimaluseks. Äh, pea, tuleks täpselt paika panna, mida mõõdetakse ja seda tuleks siis ka mõõta. veel üks võimalus äh, nende liikmesriikide jaoks, kus probleemid on suuremad, äh, panna paika teatud määr ESF Plussi vahenditest, mis peaks olema suunatud lastele. samamoodi on võimalik teatud geograafilised piirkonnad ka riiklike strateegiakavadega paika panna ja kuhu siis investeeritakse rohkem. nii et äh, ja me tõesti nägime, et ka praeguse programmiperioodi puhul edukad olid just need programmid, mis olid suunatud just teatud piirkondadele. ja jõutigi siis abiga tõesti kõige vaesemate lasteni just tänu sellele, et keskenduti kõige vaesematele piirkondadele. siin on ka teisi valdkondi ja sekkumise võimalusi ja me oleme siin teinud ka ettepaneku, et äh, kogu ESF Plussi jagatud vastutuse haldu võiks kasutada seda ähm, ühise väljundi tegurit. samamoodi tuleks vältida ka administratiivse koormuse tõusu sest äh, äh, ja samamoodi tuleks pingutada ka selle nimel, et saada täpsemat infot selle kohta, mida investeeritakse, kui palju ja milline on kasu. aitäh, ütleb esimees. tõesti, tegemist on äh, tähtsa küsimusega, mis on väga tähtis ka meie komisjoni, tööhõivekomisjoni jaoks, laste vaesus siis. ja nüüd on meil siin viimane külaline, proua Kaima kes äh, tahab rääkida siis äh, riikideülesest äh, platvormist. aitäh kõigile, aitäh mind täna siia kutsumast ja ma tahan siin arutelus lihtsalt osaleda ja tulla kolme punkti juurde, mida eelkõnelejad välja tõid ja võin siis anda veel ka infot selle kohta, mis mul on ESF-i riikideülese platvormi kohta kõigepealt partnerlus. olen täiesti nõus esimese kõnelejaga, Manuela Samekiga, kes rääkis sellest, kui tähtis on partnerlussidemete ülevalhoidmine ja partnerlusega arvestamine järgmise programmiperioodi ajal partnerlussuhted on väga tähtsad just komplekssete probleemidega võitlemisel ja ESF on ju vahe, just see fond, mille vahendeid selleks kasutatakse. väga tähtis on, et me lihtsustaksime ka õppimisprotsessi, et avalik äh, haldus, avaliku, avalikud äh, avaliku halduse esindajad, administreerijad, sotsiaalpartnerid, äh, mittetulundusühingud, vabaühendused saaksid kokku ja õpiksid üksteiselt. tahaksin tuua kaks näidet äh, eduka partnerluspõhimõtte rakendamise kohta meie platvormis. Flandria siin Belgias, siin on haldav asutus, mis kaasas kõik äh, tähtsad osapooled äh, kogu programmiperioodi jaoks algusest lõpuni, planeerimisest hindamiseni Nad pidasid läbirääkimisi huvirühmadega, rääkisid sellest, millised on Flandria tööturu vajadused ja milli-, millised programmid tuleks siis riiklikusse programmi kaasata. räägiti läbi ka operatiivprogrammide osas. nii et ja alustati läbirääkimisi, nii et enne kui hakati äh, Äh, projekte koguma, oli võimalik sidusrühmadel oma sõna sekka öelda. Äh, haldav asutus äh, käis ka pidevalt programmide täitmist vaatamas, kontrollimas ja nad aitasid ka partnerlussuhteid luua kohalikul tasandil. ja teine näide tuleb Bulgaariast Bulgaarias on tehtud viimastel aastatel suuri edusamme just institutsionaliseerimisega ja see on väga tähtis äh, ka lastevastases, laste vaesuse vastases võitluses. laste võrgustik, ähm, lasteorganisatsioon kaasati siis ka tähtsa sidusrühmana ja institutsionaliseerimises pandi ka laste vaesus tähtsa eesmärgina paika ning samamoodi eraldati vahendeid äh, vabaühenduste võimekuse suurendamiseks. ja see näide näitab, et hästi välja töötatud äh, partnerlusega on võimalik ka võimekust suurendada nii avalikus halduses kui ka siis äh, sidusrühmade jaoks. teine punkt puudutab laste vaesust ja kuidas võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. olen äh, täiesti nõus äh, Haroldas Brožaitisega. see, et ESF praeguses programmiperioodis ei ole lapsi eraldi sihtrühmana välja äh, toonud, oli käest lastud võimalus võitlemaks laste vaesuse vastu. ja on väga hea, et komisjoni uues ettepanekus ESF Plussi kohta tuuakse lapsed eraldi sihtrühmana välja. aga ma läheksin veelgi kaugemale. on veel nüanss, veel üks nüanss, mis minu arvates on veelgi tähtsam ja üldisem nimelt see, kuidas praeguse programmiperioodi ajal ESF-i vahendeid on kasutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks. kui me vaatame, kuidas on kasutatud seda kahtekümmet protsenti vahenditest, mis oli mõeldud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks, siis sealt tuleb välja, et üle kuueteist protsendi kahekümne viiest protsendist läks just aktiivseks kaasamiseks. ja eriti just äh, inimeste tööturule viimiseks. see, et ESF pluss ettepanekus on vaesusevastane võitlus ja sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus eraldi kirjas ja et see on tööhõivest lahti löödud ja see, et lapsed on eraldi sihtrühmana välja toonud, toodud loodetavasti järgmises programmiperioodis aidatavasti siis ka ära kasutada kakskümmend viis protsenti ESF-i vahenditest eh, eraldi meetmeteks, mis on suunatud siis lastele, noortele, vanuritele ja nendele, kes ei saa töötada vaesuse vähendamine peaks olema ka lahti sõlmitud äh, sotsiaalse kaasatuse projektidest. toon ühe näite. paljudes liikmesriikides on institutsionaliseerimine läbi viidud ja mitte ainult nendes liikmesriikides, kus äh, on eeltingimused paika pandud. nii et tulevikuks oleks soovitus järgmine ühissätete määruses on paika pandud äh, reeglid, millest peavad kõik liikmesriigid kinni pidama. ja ei peaks keskenduma mitte ainult vaesuse väljajuurimisele, vaid ka sotsiaalsele kaasatusele. ja viimane punkt puudutab administratiivset võimekust, mida mainis siis ka professor Andor. olen täiesti nõus, et äh, haldavate asutuste ja avaliku äh, halduse erinevate tasandite võimekuse suurendamine on ülitähtis äh, fondide tõhusaks kasutamiseks. tahaksin parlamendi liikmete ja töötajate tähelepanu pöörata sellele, et praegune temaatiline eesmärk number üksteist, mis räägibki ametiasutuste ja huvirühmade ja avaliku halduse võimekuse suurendamine ei ole enam kaasatud ESF Plussi eesmärkide hulka. see räägitakse küll sidusrühmade kaasamisest, kuid administratiivne reform on nüüd äh, struktuurilise reformi programmis ja tööhõive peadirektoraat ei vastuta selle eest. nii et meie soovitaksime teil pöörata tähelepanu sellele, kuidas nende erinevate meetmete koostööd koordineeritakse, selleks et tagada sünergiat. administratiivne võimekus on tõesti väga tähtis teatud ESF pluss programmide eesmärkide saavutamiseks, nagu näiteks äh, tööjõuametite ja teenuste äh, liberaliseerimine äh, ja samamoodi ka mm, tööjõuturu teenuste ja koolituste parandamiseks juurdepääsu parandamine tööjõule, tööjõuturule pääsemiseks ja nii edasi, aitäh! aitäh kõigile ekspertidele, oli ääretult huvitav sessioon ja nüüd lähme aruteluga edasi. vabandust, et pidin teid peatama, kuna meie aeg on piiratud, aga igatahes oli see, mida ütlesite, ääretult huvitav. mul on kaks küsimust ja kindlasti on ka teistel äh, küsimusi. tuleme ka nende juurde. minu esimene küsimus on seotud äh, noorte äh, tööhõivega tege-, tegelemisega kahtlemata on see valdkond parlamendile ääretult oluline, kuid võttes arvesse raskusi mitmetes liikmesriikides eh, seoses eh, ressursside mobiliseerimisega, et eh, noorte töötuse vastu võidelda, oleme näinud, et ühelt poolt kasvab, e-, kasvavad eelfinantseeringud võttes arvesse uut ettepanekut, paran-, vähendatakse koos kaasfinantseerimise osakaalu, mis probleeme võiks see tekitada, kuidas see mõjutab vajalike meetmete rakendamist. teame ju, et riigid, kus kõige suurem töötuse määr, on seoses fondidega ka kõige suuremates raskustes ja minu teine küsimus on seotud kõige enam puudust kannatavate isikute fondiga. selle fondi kaasamine parandab ligipääsu vahenditele, mis tähendab seda, et materiaalne toetus ning sotsiaalne kaasamine, et neid on võimalik ühendada. kuid äh, samuti on oht, et äh, Fredi eesmärk äh, hajub üldisemate eesmärkide keskel. äärmist vaesust on kõigis riikides, seda on öelnud mitmed kolleegid, sealhulgas härra Mann. seetõttu oleks oluline pidada siiski silmas eesmärki jõuda kõige enam puudust kannatavate inimesteni, et kuidas teha lõpp siin vaesuse nõiaringile. et kõik pääseksid vaesusest. sellised olid minu küsimused. kes sooviks äh, sõna võtta või kas äh, komisjon äkki tahab äh, omalt poolt midagi lisada ekspertide öeldule, vastasel korral annan, annan äh, sõna eelnevatele esinejatele. alustan mõningate kommentaaridega ja kolleegid kindlasti täiendavad. mis puudutab äh, noortetööhõive algatust, siis see, kuidas siin rahastamine on korraldatud, see tuleb seos, seda tuleb seostada makromajandusliku olukorraga. noorte tööhõive reageerib väga eh, kiiresti eh, äritsüklitele. kui majandus langeb, siis see kasvab liikmesriikides ja liikmesriikidel on kõige suuremad eh, rahalised pinged. sellest tuleneb eelfinantseeringu vajadus, mis toodi sisse kaks tuhat viisteist et minu hinnangul kas see on siis ESF Plussi sees või mitte, ei ole kõige olulisem küsimus. kõige tähtsam on see, et inimesed peavad olema tsüklitest teadlikud ja vajadus sedasorti finantsilise sekkumise järele Euroopa Liidu poolt on intensiivsem, kui liikmesriigil on vähem äh, mänguruumi maksunduses ja sellega tuleb tegeleda. edasi, äh, Eri küsimus äh, on keerulisem. küsiti seda, et kuidas siis teha lõpp sellele nõiaringile, ma arvan, et kindlasti on vaja keskenduda ennetamistööle mis puudutab näiteks kodutust. palju lihtsam ja odavam on ennetada kodutust, kui tegeleda olukorra eskaleerumisega, mida mõnes liikmesriigis võib praegu täheldada. ja tulles tagasi Ühendkuningriigi juurde, on olnud aegu, kui neil õnnestus kodutust oluliselt vähendada, nüüd viimasest kriisist alates on olukord taas kiiresti halvenenud väga palju on sellega seotud Euroopa Liidust tulevaid sisserändajaid. ja siis tuleb sisse ka vastutuse küsimus. kui riik või kohalik omavalitsus ei tunne end vastutana, vastutavana <clears throat> sisserändajate ees, aga see on seotud ennekõike Ida-Euroopas ja Balkani riikides <clears throat> olukorraga, kus lubat-, kus lastakse kontsentreeruda eh, materiaalsel puudusel, mida nägime aastatel kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist, kui eh, tegelesime roomade kaasamisega ja siin olid siis kaks olulist äh, äh, aspekti, ühest küljest poliitilised suunised ja teisest küljest äh, finantseerimine. suur tänu, proua Samek. kas sooviksite oma poolt midagi lisada? mul on mõned tähelepanekud, olen vägagi nõus sellega, mida härra Andor ütles. noorte puhul üks küsimus äh, väljaspool majandustsükleid ja kriise, selge on see, et äh, noorte töötus on suurem, kui majandusolukord on kehvem, äh, kuid probleem on ka tööjõuturu reguleerimises. et ma arvan, et sellest on meil ka võimalik õppida vastastikuse õppemeetmete abil ja vaadata, mida on võimalik selleks konkreetses olukorras teha. see on seotud ka varajase koolist väljakukkumise probleemiga, väga paljudes riikides on see tase väga kõrge, need on noored, kes isegi ei otsi tööd. nii et nad ei ole ametlikult töötud, nad lihtsalt ei osale tööturul väga suured on ka soolised erinevused. et nii, et siin tuleb kõne alla võtta selliseid poliitikaid, mis tegeleksid selle konkreetse küsimusega. edasi seos äh, majanduskriisiga, ähm, maksuprobleemidega, sellega olen nõus, ma ei tea, kuigi palju FEAD-i fondist äh, aga tõsi on see, et kõige enam puudust kannatavate rühmade puhul on vaja uusi sekkumisvõimalusi kohalikul tasandil. panna kokku erinevat tüüpi toetusi, majutus, toit, aga samuti koolitus, kuidas leida tööd ja nii edasi. et kui see kõik Sotsiaalfondi raames kokku panna, see võiks olla hea mõte tõsi, on erinevaid fonde eri eesmärkidega ja kindlasti ei ole lihtne e, seda kõike ühtselt hallata. aga e, sellise mitmedimensionaalse lähedamisega on kindlasti lihtsam eesmärke saavutada suur tänu, härra Brusaitis. väga lühidalt seoses viimase mõttega, mis tuli välja ka meie uuringust, üks võimalusi integreerida neid teenuseid on edendada sellist territoriaalset äh, vaadet, mida tehakse praegusel programmiperioodil integreeritud territoriaalsete investeeringute kaudu see on kindlasti oluline tasand, kus saab eh, tuvastada laste vaesusega seotud probleeme ja oluline on ka, et ülejäänud ESF Plussi vahendeid investeeritaks koordineeritult. proua Kaimi. FIAD-i puhul on väga oluline, et oleks eh, konkreetsed eesmärgid ja eraldas, eraldised eh, toiduabi andmiseks ja tõsise materiaalse puuduse likvideerimiseks kahjuks ei olnud, ei tohi piirduda sellega, et anda üksnes toiduabi ja materiaalsest abi. oluline oleks liikuda ka ennetuspoliitika poole, sest loomulikult eh, toiduabi võib kellegi hetkeliselt päästa eh, sügavast vaesusest, aga see ei anna inimesele endale võimekust oma probleeme lahendada. kurb on vaadata, et praegusel perioodil on väga vähe liikmesriike, kes oleks otsustanud kombineerida need kaks eh, operatiivprogrammi, see oli ju võimalik praeguse FIAD-i raames, ehkki kõige tõhusam meede oleks ju liita materiaalne abi ja sotsiaalse kaasamise meetmed aitäh ekspertidele, komisjonile, on olnud väga huvitav, suur tänu ka tõlkidele. sellega lõpetame ja tuleme taas kokku kuuendal septembril, kuuenda septembri hommikul kell kümme see aeg on muutunud. kümme kolmkümmend, vabandust, aega on muudetud kümme kolmkümmend kuuendal septembril, aitäh!